rõõmu selle üle, et kaks Rootsi ajakirjanikku on vabastatud Etioopiast ning nad on äh, turvaliselt ka jõudnud tagasi Rootsi täna öösel. Kordat Sabril ta võib-olla soovib midagi lisada selle kohta. Please, Mrs Kordat Sabril, would you like palun, äh, kas te soovite midagi lisada? You, ma tahaksin tänada teid, tegemist on äh, suurepärase päevaga Rootsi mm, rahva jaoks, Jaan ja Martin on vabaks saanud ja me tahaksime tänada kõiki kolleege üles näidatud solidaarsuse ja toetuse eest. koos teistega äh, Etioopia vanglatest neile, mm, nad vabastati ning nad said äh, täna hommikul koju ning ja me tahaksime tõesti tänada selle eest, et neile armu anti. härra Vutšik Milan on valitud Jiri äh, Haveli asemele alates äh, üheksandast juulist, ma tahaksin teda tervitada ning äh, niikaua, kuni kontrollitakse üle, kas on mingeid huvide konflikte